rahvaparteilt on president saanud ettepaneku, mis puudutab ühte komisjon ja see avaldatakse siis selle istungi protokollis ja kui kellelgi ei ole selle kohta midagi öelda, siis loetakse protokoll kinnitatuks